hääletusele homme hommikul. ja nüüd me läheme edasi järgmise raporti juurde. see on proua Meginesi raport ühtse põllumajanduspoliitika ja üleilmse toiduainete kindlustuse kohta. tänu, kui ma selle raporti alustasin, siis oli eh, poliitilises agendas väga kõrgel kohal eh, just toiduainetega kindlustatus. aga kuidagimoodi on see nüüd eh, ta kadunud meie päevakorrast, aga siiski peab ütlema, et sada, sada miljonit inimest, üks miljard inimest tegelikult kannatab ikkagi toidupuuduse all, kolmkümmend tuhat last sureb päevas nälga ja tõepoolest me peame mõtlema sellele, kuidas me saame eh, efektiivselt eh, toita to,, toota toitu ja kuidas me paneme, anname inimestele juurdepääsu sellele eh, toidule. ma tahan tänada kõiki, kes minuga koos töötasid just eriti komisjone, kes töötasid selle raporti koostamisega kaasas. nelja minuti jooksul ei ole loomulikult tõua, tuua välja kõik need punktid, mis on olulised antud teema e, e, juures. aga kui me nüüd praegu ütleme, et me e, räägime siin ühtsest põllumajanduspoliitikast ja üleilmsest toiduainetega kindlustatust, paneme niisuguse pealkirja, siis me peame ütlema, et me oleme edasi läinud ühtse põllumajanduspoliitika juurest. ühtne põllumajanduspoliitika on andnud toiduainetega kindlustuse vähemalt Euroopa kodanikele ning siit me võime saada ka õppetunnid, eh, kuidasmoodi ülemaailmselt eh, toiduga eh, varustust tagada, on äärmiselt mm, kahetsusväärne, et toetus põllumajandusele on viimase kümne aasta jooksul muutunud vähem oluliseks arenguabi puhul me ei saa enam öelda, et tänapäeval eh, ei ole eh, see oluline, sest kui me näeme, kuivõrd on tõu-, tõusnud põllumajandustoodete hinnad, siis me peame ka muutma oma fookust. me peame lubama nendel maadel, kellel on võimalus, kellel on ressurssi toidu kasvatamiseks ka eh, laskma seda teha selleks, et just väiketalunikud saaksid kohalikul tasemel eh, toota toitu, et toita ära oma elanikkonda. E, me peame nendele andma selle võimaluse, me peame nendele andma ka teadmisi, kuidas e, arengumaailmas saaksid väiketootjad toota nii, et nad e, rahuldaksid ära oma maa vajadused ning tõepoolest on, on näiteid sellest, kuidas näljapiirkonnad on muutunud piirkonnaks, kus enam nälga ei ole, aga see tähendab seda, et eh, on eh, rakendatud avaliku poliitika meetmeid, neid maid peab stimuleerima, et nad hakkaksid rohkem tootma toitu eh, oma piirkonnas tegemist on väga delikaatse probleemiga, sellepärast et maailma elanikkond kasvab, kasvab peaaegu poole võrra aastaks kaks tuhat viiskümmend ning eh, omavahel on praegusel hetkel konkureerimas toidu, eh, loomasööda ja eh, siis kütuse tootmine ja ma arvan, et tegelikult me ei ole teinud piisavalt selleks, et uurida mm, antud probleemi E, me peame vaatama tegelikult, milline on efektiivsus põllumajandustootmises just nimelt eh, tuleviku seisukohast lähtudes. ning üks põhisõnumeid, mida ma tahaksin teile edastada, on see, et eh, poliitika kujundajad peaksid kujundama niisuguse poliitika, mis annab põllumajandustootjatele eh, stabiilse sissetuleku. Eh, see tähendab, et eh, põllumajandushinnad ei tohiks eriti kõrg-, kõikuda ja kui midagi juhtub, siis peaks olema ka piisav ettehoiatamine talupoegade puhul, sellepärast et näiteks Eh, kui tõusid tohutult kütusehinnad, eh, siis eh, tõusid ka toiduainete hinnad, aga praegusel hetkel on olukord selline, et on loodud toiduvarud ja see tähendab, et põllumajandustootjad ei ole väga aktiivsed oma tegevuses järgmistel aastatel. aga nüüd ma annaksin sõna volinik Vassiljule. härra president, me tervitame proua McInnesi raportit on toimunud väga olulised arutelud erinevates parlamendikomisjonides. Eh, seda teemat on käsitletud väga laialt, käsitletud on kaubandust, eh, finantsküsimusi, kliimamuutusi, eh, energia küsimusi ja nii edasi. komisjonil on väga hea meel, et toidukriisi on vaadeldud niivõrd laialt ja eh, toidukriis oli meil kahe tuhande kaheksanda aasta esimesel poolel. komisjon jätkab eh, toiduhindade ja energiahindade jälgimist. Eh, siin on tegelikult omavahel seotud väga paljud erinevad nõudmised, erinevad teemad. energia hind loomulikult mõjutas toiduainete sektorit, aga see mõju oli otsene ja kaudne. E, arutati ka biokütuste teemat. ja siin on näha ka, e, milline on erinevus e, Euroopa ja USA poliitikate vahel. Euroopa biokütuste poliitika ei mõjuta põllumajanduspinda isegi kui e, Euroopa Liit jõuab e, kümne e, protsendi eesmärgi lähedale, mis ta on endale seadnud, siis ei mõjuta see eriti toiduainete hinda, sellepärast et järjest rohkem biokütuseid tuleb mitte toiduainetest. teiseks see tehnoloogia on efektiivne, millega eh, toodetakse biokütuseid ja selle efektiivsus tõuseb. Euroopa biokütuste eh, poliitika on hea poliitika, sest see annab lisavõimalusi maailma vaestele, kes elavad maapiirkondades. ja see aitab luua nendes piirkondades eh, eduka põllumajandussektori komisjon tegelikult eh, jälgib väga tähelepanelikult toiduainete hindu, eh, toiduainetega kindlustatust. Euroopa Komisjon eh, tegeleb toiduainete kindlusega maailma tasemel ja seda mm, me teeme ka meie ühtse põllumajanduspoliitika kaudu ja selle tervisekontrolli kaudu me tahame selle kaudu eh, põllumeestel paremini reageerida eh, turusignaalidele ja uutele väljakutsetele. Eh, põllumajandus, ühtse põllumajanduspoliitika tervisekontrolliga me kaotame ära sööti jäänud maad ja me tõ loome tõeliselt vastupidavad turvameetmed Eh, me kaitseme bioloogilist mitmekesk-, mitmekesisust, me räägime veekaitsest, kliimamuutustest ja nii edasi eh, ühtne põllumajanduspoliitika ei jää pärast kahte tuhande kolmeteistkümnendat aastaks stati-, staatiliseks eh, ja juba septembris Nansis räägiti sellest mitteametlikul põllumajandusministrite nõukogul põllumajandus, ühtne põllumajanduspoliitika peab eh, tagama meile konkurentsivõime eh, globaalsel tasemel. E, just eh, toiduainetega kindlustatus on rahvusvahelisel tasemel äärmiselt oluline. on vaja aru saada rahvusvahelisel tasemel, et poliitika agendas nii riiklikul regionaalsel kui kontinentaalsel tasemel peab põllumajanduspoliitika olema eh, kõrgel eh, kohal prioriteetide hulgas. Eh, seda teemat me käsitlesime ka oktoobris Aafrika ühenduse maadega ja lõpuks ütleksin ma seda, et eh, komisjon jälgib ja, ja tegutseb edasi nende lubadustega, mida G8 võttis endale eh, toiduainetega kindlustatuse osas. Eh, juba septembris oli komisjonil väga viljakas arutelu sellel teemal ÜRO kõrge volinikuga. Euroopa Liit on veendunud, et et globaalne partnerlus põllumajandusvaldkonnas ja toidu kindlustatuse valdkonnas hakkab võtma kuju ning just nimelt e, erinevate e, soovituste elluviimisel mängib Euroopa e, komisjon juhtrolli just nimelt väiketalunike aistamisel ning mida on vaja teha, et tagada toiduainete meetmetega kindlustatus kõige eh, haavatavamate mm, elanikkonnakihtide eh, hulgas. Eh, vaja on parandada kaubavooge ja see on üks osa lahendusest. komisjon Eh, loodab, et need julged sammud, mida on astunud Euroopa institutsioonid, eh, me näiteks eh, saime kokku miljard eurot, mis aitab kaasa võitluseks toidupuudusega, et see aitab kaasa lühiajalise probleemi lahendami-, lühiajaliselt probleemi lahendamisele, aga et sellega liituvad ka teised osapooled, et probleemi lahendatakse eh, pikaajaliselt. me kavatseme seda probleemi viia kõrgemale tasemele, et eh, kõik liikmesriigid arutaksid eh, toiduhügieeni probleeme Euroopa Komisjon jätkab väga aktiivset tööd eh, üleilmse toiduainetega kindlustatuse probleemi lahendamisel ning proua McKinnesi raport on andnud meile võimalusi vaadata võimalikke teid, kuidas eh, seda tööd teha laiemal rahvusvahelisel tasemel. suur tänu! aitäh ka teile! me hääletame seda raportit homme aga nüüd me läheme edasi proua Grabovska raportiga, mis puudutab kodanikuühiskonna dialoogi arendamist Lissaboni lepingu raames. Teil on neli minutit, proua Grabovska. suur aitäh.